õiguste hartas juba ju olemas Euroopa Liidus ja lõpetuseks Euroopa Liit tahab ühineda äh, äh, institutsioonidega ja Euroopa Nõukogus, Euroopa Inimõiguste Kohtus äh, se, sellepärast, et tegemist on tähtsate organitega, mis seisavad inimõiguste kaitsmise eest. ma tänan meil on resolutsiooni projekt nüüd olemas ja ma lõpetan arutelu selle üle ja hääletus toimub homme. nüüd läheme edasi meie päevakorraga. E, nõukogu ja komisjoni avaldus Stockholmi tegevuskava kohta on järgmine päevakorrapunkt arutelu on olnud väga huvitav, aga paraku me oleme ajast väga üle läinud, nii et nüüd kõik, kes sõna võtavad, palun rangelt pidage kinni oma kõneajast. ja kõigepealt saab sõna eesistuja. nõukogu nimel saab sõna härra Lopez Garrido. ma tänan selle õiguse, vabaduse ja turvalisuse äh, valdkonnas Euro Euroopa Liidus on meil tohutud edusamme teinud. see äh, piirkond on sündinud tänu koostööle Euroopa Liidu liikmesriikide vahel koostöö toimub kriminaalõiguse valdkonnas, tsiviilõiguse valdkonnas, see on üks kõige tähtsamaid Euroopa projekte. ning asja tuumaks on see, et Euroopa Liit selle projekti tulemusena on liginenud oma kodanikele. tegemist on ka ühe kõige käegakatsutavama tulemusega kodanike jaoks projekt äh, ju mõjutab meie kodanike igapäevaelu. Nad saavad kasutada oma põhivabadusi, nad elavad turvaliselt, tunnevad ennast julgesti. ja see on tõesti üks kõige suuremaid saavutusi, mis Euroopa Liidul on. mõned otsused langetab nõukogu Eh, nimelt õiguse, vabaduse ja turvalisuse alased otsused langetab nõukogu. enne Lissaboni eh, oli tegemist valdkonnaga, kus otsused langetati valitsustevahelisel tasandil ja osa tollal vastu võetud otsuseid on seotud selle teemaga, mida me arutame, nimelt genotsiid, eh, sõjakuriteod, inimsusevastased kuriteod otsus aastast kaks tuhat kaks, kaheksas mai mm, käsitles mm, ettepanekut luua selline tegevus, eh, võrgustik, mille kaudu liikmesriigid saavad selliseid kuritegusid üheskoos menetleda. meile kõigile meenub Pinochet kohtuasi Äh, Hispaania mm, on üks näide, kui kuritegu on niivõrd räige äh, ja see on sooritatud väljaspool riigi territooriumi, siis võib selle eest kohtusse anda ka päritoluriigi territooriumil, kui isik kätte saadakse. aga see peab olema tõesti juhul, kui tegemist on räigete kuritegudega, mis põhimõtteliselt on inimsuse, inimväärikuse vastu. see muidugi on erandolukord. nüüd on meil õiguse, vabaduse ja turvalisuse ala, mida käsitleb Stockholmi tegevuskava ja Lissaboni lepingu tulemusena see ava, see ala äh, hõlmab äh, mitte ainult enam valitsustevahelist koostööd, vaid ühenduse meetodeid. ja väga tähtis roll on nüüdsest Euroopa Parlamendil ja Euroopa kohu, kohtul see roll on võrreldes varasemaga oluliselt kasvanud tänu Lissaboni leppele. nii et Stockholmi tegevuskava on meil nüüd ja seal on selge tegevusplaan ette nähtud, mida liikmesriigid peavad ära tegema kodanike huvides. kodanikud on tegevuskava keskmes. nii et tegemist on tõesti erakordselt tähtsa programmiga me loome kohustuse, et liikmesriigid peavad ka koostööd tegema rahvusvahelise kriminaalkohtuga selleks, et äh, süüdi mõista inimsusevastaste geno-, mm, kuritegude eest, sõjakuritegude eest ja genotsiidi eest. Need kuriteod ei tohi jääda karistuseta. tegemist on tõesti erakordse sammuga, nüüd on meil vaja edasi tegutseda ning komisjoni teatis on siin üks oluline samm. selles pakutakse välja Stockholmi tegevuskava ellurakendamiseks mitmeid algatusi. Stockholmi tegevuskava tugineb juba saavutatule ning äh, käsitleb ka tulevasi väljakutseid ning kasutab ära Lissaboni lepinguga avanenud uued võimalused. tegemist on lausa revolutsiooni eelõhtuga. ütlen teile otse välja, tegemist on õigusliku revolutsiooniga varem, nagu ma ütlesin, tege-, oli kasutusel ainult valitsuste vastane meet-, meetod, valitsustevaheline meetod, nüüd on kasutusel ühenduse meetod selles valdkonnas ning aluseks on Stockholmi tegevuskava. nõukogu nüüd mõistab, kuivõrd tähtsat rolli Euroopa Parlament siin kaas otsustajana etendab. ning parlamendi arvamust võetakse arvesse kõikide järgmiste meetmete puhul. suur tänu komisjoni nimel, proua Reding, palun ma tänan. Te juba teate seda, aga ma tahaksin teile lühidalt tutvustada komisjoni tegevusplaani, mis äh, puudutab õigusevabaduse ja turvalisuse äh, valdkonna äh, tagamine Euroopa kodanikele. see tegevusplaan on väga selge juhis konkreetsetest meetmetest, mis tuleb võtta järgmise viie aasta jooksul. ma tuleksin ühe sammukese tagasi. hetkel on viimaste nädalate ja kuude sündmused tõestanud, et mõistetakse, kuivõrd kiiresti me peame nüüd majanduse sotsiaalprobleemid lahendama Euroopa Liidus ning meie kodanikel on väga selged ootused ja lootused Euroopa Liidule. mõistetakse, et Euroopa Liit peab kiiresti ja otsustavalt tegutsema. komisjoni tööprogramm, nagu teile meenub, võeti vastu märtsi lõpus ja selle programm, tööprogrammi sisu annab tunnistust sellest, et komisjon mitte ainult ei kavatse, vaid ka tõesti tegutseb. ning tähelepanu keskmes on Euroopa kodanikud. ning meie tegevusplaan justiits- ja siseasjade valdkonnas on kõige esimene strateegiline algatus komisjonis. eesmärgiks on hakata seda tegevusplaani ka praktikasse rakendama ning me järgime väga tähelepanelikult seda mandaati, mille me saime ning samas lähtume ka laiemast eh, filosoofiast, mis on kätketud Stockholmi tegevuskavasse ning me arvestame ka neid ettepanekuid, mis on tulnud parlamendilt ja nõukogult. see tähtis ülesanne tagada põhiõigused ja põhivabadused. kui me integreerime need vabadused meie julgeoleku temaatikas Euroopas, siis tähtis on, et need algatused, mis meil on, ka ellu viidaks. meil on teekaart, eh, et kujundada välja turvaline, julge Euroopa Liit. tähtis on ühendada julgeolek ja vabadused, need on ühe mündi kaks külge aga lõppkokkuvõttes äh, on jälle kõige keskmes kodanik ning tähtis on, et kodanikud tunneksid Euroopat paremini. meie tegevusplaan juhe, juhib meid väga konkreetsete meetmete ellurakendamisele ja tähtis on, et muutuks nähtavaks meie kodanikele ka, mida Euroopa Liit neile juurde annab ja see on väga tugev sõnum, me oleme sellest ju ikka ja jälle rääkinud, et Lissaboni leping ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta on sammud kodanike huvides. ja kuna kõik need sammud, meetmed on omavahel äh, seotud, siis tähtis on, et me oleksime järjekindlad oma auahnetes plaanides, selles, mis kajastub Lissaboni lepingus ja põhiõiguste hartas. me peame need auahned eesmärgid saavutama, mis meil seal kirjas on, võimalikult kiiresti, sest meie kodanikud eeldavad ja loodavad seda meilt. ja sellepärast seda tegevuskava peab parlament ka käsitlema käsitama millegagi, mis ei ole kivisse raiutud, sest võib ju midagi ettenägematut juhtuda ja loomulikult, kui sellised ettenägematud asjaolud tekivad, siis komisjon kasutab oma algatusõigust selleks, et aidata probleeme lahendada. ja sellepärast me kavatsemegi ja parlamendile on see ka tähtis, kavatsemegi välja pakkuda vahe vahearuande selle kohta, kuidas Stockholmi tegevuskava on ellu rakendatud. see vahearuanne sünnib aastal kaks tuhat kaksteist. meil on tähtis ju tagada, et see tegevuskava jääks kooskõlla Euroopa arengutega ja ka globaalsete arengutega. ja nagu minister juba ütles ja väga õigesti ütles, see tegevuskava ei ole ainult tekst selle kohta, mida Euroopa Komisjon hakkab välja pakkuma, vaid see tegevuskava hõlmab ka seda, mida liikmesriigid hakkavad tegema, kuidas liikmesriigid omad algatused käivitavad seal, kus on kaalul lähimuspõhimõte, kuidas liikmesriigid hakkavad ellu rakendama Euroopa Liidu otsuseid oma siseriiklikus õigusruumis ja kuidas nad äh, teostavad koostööd teiste liikmesriikidega. nii et see tegevuskava, lugupeetud saadikud, saab olema lõppkokkuvõttes edukas ainult sellisel juhul, kui kõik institutsioonid etendavad oma rolli. ja ma olen väga kindel selles, et parlament aitab meil kiiresti edasi liikuda sellel õigel teel. Grazie commissario, adesso iniziamo ma tänan, volinik. suur tänu, proua volinik. ja kuulame nüüd poliitiliste fraktsioonide esindajaid ja proua Pilt, Rahvapartei. suur tänu, president, kõigepealt tahaksin tänada komisjoni selle eest, et olete õigeaegselt esitanud konkreetse tegevuskava äh, kodanike võimustamiseks. ma toetan seda tegevuskava sellepärast, et ma usun, et Stockholmi programm on parim viis liikuda edasi kodanikukeskse Euroopa suunas. seetõttu kutsun ma komisjoni üles jääma Stockholmi programmi visiooni juurde järgmise viie aasta tegevusi kavandades vastu võetud programm äh, esindab tasakaalu kodanike julgeoleku ja nende puutumatuse, vabaduse, õiguste kaitse vahel. tegevuskavas äh, toetama eriti neid hiljutisi meetmeid, mis puudutavad inimkaubitsemise vastast võitlust, laste väärkohtlemise vastast võitlust ning äh, saatjata alaealiste kaitse tugevdamist, need olid lihtsalt mõned näited. ma usun ka, et tegevuskavas on olemas strateegia äh, naiste genitaalide mutileerimise vastu, samuti naistevastase vägivallaga võitlemiseks. siiski soovin ma, et see ettepanek oleks võinud tulla varem. me peame ka Mm, suurendama kodanike osalust protsessis ja äh, suurendama läbipaistvust dokumentide kättesaadavust. kokkuvõttes ootame huviga koostööd äh, parlamendi kolleegide, nõukogu ja komisjoniga selleks, et tõesti tagada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala reaalselt meie kodanikele, aitäh! suur tänu. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Könts, poolteist minutit. Äh, äh. aitäh, mõned üldised märkused ja siis ka mõned tehnilised märkused loomulikult me usume, et Stockholmi programm on väga oluline ja seetõttu oleme natuke pettunud, sellepärast et ambitsioonikus äh, tegevuskavas ei ole vastavuses selle teema äh, olulisusega parlamendi arvates ja seda me oleme väljendanud ka oma muudatusettepanekutega, aga tegevuskavas sisaldab äh, olulisi punkte, äh, millele viidatakse seoses aastatega kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist, see näitab juba pisut venimist ja siin on veel üks oluline probleem, mis puudutab rahvusvahelisi lepinguid, siin ei ole päris selge parlamendi ja komisjoni pädevuste äh, lausus, kuigi näiteks äh, SWIFTi äh, läbirääkimiste äh, kontekstis on natuke paranenud tagasiside, aga probleeme on ikka veel, mida lahendada. meil on äh, kahju sellest, et äh, ei rõhutata piisavalt kodanike teavitamise dimensiooni äh, seoses põhivabadustega. mis puudutab rännet, siis me alustame siin küll koostööd, aga ambitsioonid ei ole piisavad äh,, piisavalt suured. Äh, viisade vastastikusus äh, ka siin on vaja uusi lahendusi, sest on lahendamata probleeme, samuti töötajate vaba liikumisele, vabale liikumisele peaks äh, leidma lahendusi, mis kaasaks ka uusi liikmesriike. aitäh! liberaalide nimel härra Weber, proua Weber. tänan, president, kuigi Stockholmi programm on üsna ambitsioonikas, tuleb vastu võtta ka tegevuskava, mis tuleb kõige tõhusamalt äh, ellu viia ja tõhusus ei tähista siin ainult äh, sobivat ajakava, vaid eelkõige järgmiste aastatega vastu võetavate õigusaktide sisu ja tulevaste institutsioonide vormi. kui me tahame, et liit oleks ühtsem peame me looma vastastikuse tunnustamise ja usalduse äh, politsei ja kohtukoostöö valdkonnas äh, samas tasemel, nagu see toimib ühisturul. selleks, et seda saavutada, peame me muutma oma seisukohti oma õigustraditsioonide osas. seda ei to-, neid ei tohiks enam kasutada äh, Äh, selleks, et piirduda vaid miinimumstandarditega, eriti kriminaalõiguse vallas. meie kodanikud nõuavad paremat kaitset terrorismi, piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu ja meie kohus on see kaitse tagada, samas me peame selle juures äh, kaitsma nii kannatanute kui ka süüdistatavate õigusi minimaalsed ühtsed standardid peavad kehtima kõikides liikmesriikides ja kui me oleme piisavalt julged, siis meil ka õnnestub see. me peame julgema teha otsuseid, samas kaitsma oma kodanike andmeid ja võtma vastu otsuseid asüülipoliitika osas. minu fraktsioon on valmis tegema koostööd komisjoni ja nõukoguga, kaitstes samal ajal ka pidevalt, rõhutades samal ajal pidevalt inimõiguste kaitste vajadust. roheliste fraktsiooni nimel proua Sargentini. tänan, president. olles ära kuulanud nõukogu ja voliniku äh, seisukohad äh, Stockholmi programmi osas, kerkisid mul mõned küsimused. Hispaania eesistumise aeg on äh, läbi saamas, viis nädalat on veel aega ja me kuulsime Hispaania eesistujalt ametiaja alguses äh, suuri ideid äh, rände- ja süülipoliitika osas, äh, diskrimineerimise vastases võitluses, naiste õiguste kaitsel ja nii edasi ja ma tahaksin küsida, kus on konkreetsed resultaadid, kus on eelnõud? parlament on teinud oma töö ära rände ja varjupaigapoliitika küsimustes ja me ootame nõukogu tegutsemist. proua volinik Äh, viitas, et liikmesriigid peavad äh, ähm, tegutsema, aga tegelikult on see nõukogu, kes peab tegema otsuseid vastuvõtutingimuste Dublini osas, Eurotaki osas ja me ootame neid. rohelised ootavad siin tegutsemist. ja nüüd, mis puudutab komisjoni, siis loomulikult äh, on mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused äh, Stockholmi äh, programmi aluseks, aga miks on siis lugu nii, et komisjon otsustas mitte äh, toetada samasooliste äh, partnerlussuhteid prioriteedina selles tegevuskavas. Te ütlesite, et inimesed peavad olema meie, meie tegevuse keskmes äh, samasooliste partnerluste teema paneb inimesed keskmesse, võib-olla te võiksite selgitada, miks see nii ei, miks te seda ei toeta. nüüd Europol. siiani äh, parlament praktiliselt Europoli tegevust ei ole kontrollinud, kuigi nüüd on meil Lissaboni lepe ja tegelikult ei ole palju muutunud. näiteks pädevus äh, pidada läbirääkimisi äh, kolmandate riikidega koostöö osas pärineb nõukogu otsusest, äh, mis on mitme aasta vanune. kuulujutud räägivad, et Europol peab praegu läbirääkimisi ka Iisraeliga ja tont teab, mis äh, riikidega nad veel võivad hakata läbirääkimisi pidada. Lissaboni lepe annab parlamendile uue rolli ja ma tahaksin, et komisjon seda oma tegevuses ka kajastaks, suur tänu! suur tänu! liberaalid demokraatide nimel proua Pitsuta, üks minut palun. tänan. tegelikult see äh, programm on liiga ambitsioonikas, liiga palju on ette nähtud viie aasta jaoks. reaalsus tegelikult äh, milleks on vaja välja pakkuda mingeid õigusakte või ameteid, kui selle taga ei ole poliitilist tahet? on mõningad punktid, mis peavad olema esmatähtsad, mis puudutab lõunapiirkondades ebaseaduslikku rännet, kokkuleppeid kolmandate riikidega, just rände küsimuses. aga me näeme, et rohkem kui kakskümmend proua noortest on ilma tööta ja meile öeldakse, et ränne peab olema allutatud solidaarsusele. oleks realistlikum öelda, et prioriteetseks küsimuseks peaks olema leida tööd Euroopa Liidu kodanikele. kuulame nüüd teisi sõnavõtjaid, alustuseks härra Dias de Meira. suur tänu, proua president me räägime rohkem kui saja kuuekümnest tegevusest viie aasta kohta. minu meelest tegevuskava arutamise käigus oleksid eh, pidanud eh, saadikud saama ka võimaluse eh, seda muuta. näiteks terrorismi vastas, vastane võitlus, terrorismi rahastamise kont-, äh, kontrollimine, Europol, Eurojust, äh, võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, võitluses interneti kasutamise vastu terroristlikel eesmärkidel, Euroopa Liidu ühtse piirivalvesüsteemi loomine ja seal on veel väga palju muudki muidugi e, täiesti selge on see, et tegemist on väga tähtsate küsimustega ja see oleks väärinud seda, et neid oleks saanud ka parlamendis käsitleda. ma tahaksin rääkida sellest, mis puudutab kuritegude ohvrite kaitsmist. tegevuskava ei näe mitte mingisuguseid tegevusi siin ette. ainult üldsõnaliselt on sellest räägitud ja sealhulgas ka terrorismi ohvrite kaitsest aga instrument, mille eesmärgiks oleks terrorismi ohvrite kaitsmine, see oleks olnud äh, huvitav teema ja oleks võinud olla Euroopa Liidu jaoks prioriteetseks eesmärgiks. ja lõpetuseks, proua Reding, ma tahaksin teada, miks Europoli puudutav otsus asendatakse Europoli määrusega äh, aasta kaks tuhat kolmteist, aitäh! suur tänu! proua Flašikova-Beenova, poolteist minutit. Uh, austatud proua president, härra minister, proua volinik Stockholmi tegevuskavas on väga mitmeid punkte, mida ma tahaksin kommenteerida. aga kuna eriti palju meil aega ei ole, siis ma tooksin välja ainult probleemsed punktid ja öö, sellise konstruktiivse kriitika. me oleme näinud seda, et komisjon pidevalt räägib migrantide integratsiooni vajadusest Euroopas, aga selles tegevuskavas ei ole ambitsioonikaid tegevusi, mis oleksid sellesuunalised. me näeme, et enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat on vähetõenäoline, et me suudame ühise akna protseduuri või meetodi paika panna varjupaigataotlejate jaoks Euroopas. on spetsiifilisi probleeme, mida ei käsitleta siin, näiteks probleemid, mis seonduvad mõningate äh, varjupaigataotlejatega, aga ka hooajaliste töötajate või äh, immigrantidega. ja komisjon ütleb meile, et et samasooliste vaheline partnerlus ei kujuta endast prioriteetset teemat. ma arvan, et me oleme ühiskonna arengutest maha jäänud. lõpetuseks väga kiirelt veel üks punkt me räägime sellest, et vabastada ettevõtted Äh, teatud reeglitest, aga kriisiolukorras on see väga üllatav. tänan. Äh, minul on kõige parem osa selles tegevuskavas viis äh, tegevust, nimelt kriminaalmenetlus ja sellealane tegevuskava. ma rääkisin raportööriga nendest meetmetest, sellest, kuidas ähm, kostja puhul rakendada tõlkemise nõudeid ja muid nõudeid. ma tänan volinik Redingit selle tugeva toetuse eest, mis ta on osutanud ja komisjoni töö on olnud väga tubli. proua Reding, teid ma tänan isiklikult juba kümme aastat oleme me hilinenud, aga lõpuks ometi meil on vastastikune usaldus vastastikuse tunnustuse näol. Euroopa vahistamismäärusega kaasneb minu ähm, arusaamatus, miks äh, siin on probleeme kahe isikuga, mm, kelle juhtum on mulle südamelähedane äh, igatahes äh, ma loodan, et selliseid kohtuvigu nagu nende kahe isiku vahel puhul teostati rohkem, tulevikus ei kordu. E härra Busutil poolteist minutit. ma tänan. ma olen nõus nendega, kes ütlesid, et eh, ühtne siseturg on üks Euroopa Liidu suurimaid ja tähtsamaid projekte ja ma arvan, et see projekt, mis on Euroopa kodanike huvides, on järgmine tähtis projekt. ma pean silmas seda, mida me praegu arutame, nimelt siseturg eh, saavutati meil aastal üheksakümmend kaks ning see tugines Maastrichti lepingule ja Euroopa kodanikkonna põhimõttele. nüüd on meil uus tegevuskava, kus me loome sellise ala, kus seda Euroopa kodanikkonna staatust on võimalik ka ellu rakendada. meil on võimalik oma inimõigusi, kodanikuõigusi rakendada, juurde pääseda justiitsvaldkonnale, vabalt liikuda Euroopa Liidus ringi. Need on need valdkonnad, kus Euroopa Liit saab väga palju ära teha, näiteks võidelda inimkaubanduse vastu, pedofiilia vastu, küberkuritegevuse vastu samuti tegeleda immigratsiooni ja varjupaiga temaatikaga kõige paremini ning tõesti, see on selline poliitiline tempel, mis on väga nähtav kodanikele. ning nüüd tulles subsidiaarsuse lähimuspõhimõtte juurde, on teatud valdkondi, kus me ei tohi unistada, kuivõrd tähtis see lähimuse põhimõte on ning veel tähtaegadest, eh, tegevuskavas peavad olema tähtajad, millest tuleb ka kinni pidada, sest vastasel korral äh, on kõik mõttetu. suur tänu, härra Lopez Aguiar, poolteist minutit. suur tänu, proua president. libe komi-, eh, komisjoni esimehena olin ma eh, kaasraportööriks selle resolutsiooni osas, mis puudutas Stockholmi programmi, mis võeti novembris vastu ja ka tollal ma juba juhtisin selle tähelepanu sellele, et Stockholmi programm õiguse, vabadusel, turvalisel rajaneva ala osas ei tugine parlamendi arvamusele, vastupidi. ma tahaksin öelda, et mõningad paljud äh, soovitused või tähtsad punktid, mis sisalduvad resolutsioonis, ei ole kajastust, kajastamist leidnud Stockholmi programmis. ma tean, millised piirid on parlamendi tegevusel, aga siiski ma tahaksin rõhutada seda, et lõiked sada nelikümmend kaheksa kuni sada viiskümmend parlamendi resolutsioonist tõid välja väga täpsed äh, soovitused äh, tähtsate peatükkide osas äh, Schengen, Europol, Eurojust, Frontex, ohvrite kaitse, uued määrused, mis äh, võetakse vastu ja samas ka äh, andmekaitse osas ja mittediskrimineerimise klausli osas. seda klauslit on arutat-, arutatud äh, parlamendis äh, varasemalt ja on öeldud, et Euroopas peab olema adekvaatne tasakaal julgeoleku, turval ja eraelu vahel. aga mis on väga tähtis, on see, et nüüd on komisjonil viis aastat aega selleks, et sammhaaval hakata kõiki neid Stockholmi programmi punkte ellu viima ja ma kutsun teid üles tõsist tööd tegema ja tööd tegema koos ka meie parlamendiga selleks, et anda ka ülevaadet selles osas, nende valdkondade osas, mis puudutavad artiklit sada neli või lõikeid sada nelikümmend kaheksa, sada viiskümmend, aga kui, kui komisjon nii ei tööta, siis võib parlament omapoolsete ettepanekute ja algatustega välja tulla, mis ka kindlasti väärivad tähelepanu. suur tänu, proua Krispek, üks minut, palun austatud proua volinik, nõukogu esindajad, kõigepealt tahaksin ma väljendada oma rahulolu sellega, et meil on võimalik rääkida sellest tegevuskavast, sellest teekaardist, Stockholmi tege-, äh, programmi elluviimise, need teemad on väga tähtsad, esmatähtsad ja selle asemel, et Preveeri moodi sellest ülevaade teha, ma lihtsalt öö, äh, tooksin välja mõningad sisulised ja vormilised küljed. vormi osas või sisu osas oleme me nende meetmete rakendamise osas väga ranged tähtajad paika pannud ja see tähendab seda, et me peame konkreetselt tegutsema ja et meil ei ole, meie sõnad ei jääks lihtsalt sõnadeks, vaid et nad saaksid ka konkreetse vormi. ja sisulise külje pealt kaks põhipunkti selleks, et meil õnnestuks ellu viia Äh, need väljakutsed ja prioriteedid paika panna. proua Reding rääkis lisandväärtusest ja minu ettepanek on, et me keskenduksime just mõningatele punktidele, mida me peame kiireloomulisemaks kui teised, kõigepealt õigusalane või kohtuinstantside omavaheline koht, äh, koostöö, selleks et me räägiksime tõesti üh-, ühes keeles, Erasmus, kohtunike Erasmus, aga miks mitte ainult kogu kohtusfääris töötavate inimeste Erasmus ja teine punkt, mis puudutab sisu, see on esmatähtis prioriteet, see tähendab, me peame eh, e-, erilist tähelepanu juhtima laste õigusele, võitlusele lapspornograafia seksuaalse ära-, eh, kuritarvitamise vastu, aitäh! suur tänu! sõna on härra Lambrinidisel üheks minutiks. ma tänan. meil on vaja solidaarsust selles tegevuskavas. me oleme juba arutanud seda, et pagulased Euroopa Liidu piirides ümber paigutada aga meil ei ole tulevikku vaatavaid preventiivseid meetmeid selles tegevuskavas ja vajaka jääb ka solidaarsusest ja sellest on väga kahju. tuhanded, kümned tuhanded inimesed tulevad Kreekasse Türgi kaudu. Äh, kuidas oleks leping Türgiga pagulaste tagasivõtmise osas? kuidas oleks, kui Frontex sõlmiks Türgiga sellise lepingu? ma arvan, et Kreeka ja Euroopa Liidu piiri äh, ka seonduvad probleemid tuleks lahendada. Äh, te ütlete, et äh, sisserännanud tuleb integreerida. jah aga selleks peab olema loodud ka tingimused, sest vastasel korral on tegemist viitsütikuga pommiga. ma tänan. ja Hauregui üheks minutiks saab sõna. Que... ma tänan. kui meil on piirideta Euroopa ja kui piiriülene kuritegevus üha kasvab, siis mind küll viib see mõttele, et meil on vaja palju paremat koostööd omavahel ja ka vastutus paremini ära jagada, et võidelda koos sellise piiriülese kuritegevuse vastu. ja politsei töö koordineerimine Europoli kaudu, õigusalane koostöö Eurojusti kontekstis, fiskaalkoostöö, tehniline harmoneerimine, äh, süüdimõistvate otsuste korral on valdkonna, mille peale me peame palju rohkem mõtlema. kui me vaatame, millised on meie liikmesriikide eh, kriminaalkoodeksid, siis on need väga erinevad, nii et paraku me ei suuda probleemidega toime tulla ning kindlasti on vaja sellisest vaja nende süsteemide paremat koordineerimist ja lähendamist, et piiriülese kuritegevuse vastu paremini võidelda. nüüd on meil vaba mikrofon. esimene sõnavõtja, palun. ma tänan, proua president. jah, äh, meil on Stockholmi tegevuskavas väga palju positiivseid meetmeid ette nähtud, mida komisjon peab hakkama ellu viima ja nii meil tekibki tõeliselt õiguse, vabaduse ja turvalisuse ala. see on ülimalt oluline, aga nende eesmärkide täitmine saab olema väga raske ja selleks, et need eesmärgid täituksid, on meil vaja liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide vahelist koostööd, tõelist koostööd. ma arvan, et rändevoogude reguleerimine eh, peab tuginema õiglastele ja objektiivsetele kriteeriumidele kedagi ei tohi süüdistada äh, ega lihtsalt äh, vanglasse heita, sest meie vanglad on ülerahvastatud juba praegu. võitlus narkokuritegevuse vastu, organiseeritud kuritegevuse vastu piiriüleselt nõuab tõelist koostööd. ja parlament peab etendama rasket, tugevat ja otsustavat rolli ja aitama kõikidel institutsioonidel oma ülesandeid täita siin. ma tänan, Patn, üks minut. tänan president Sarah Ladford ütles, et tal on mõned kõhklused, et õigussüsteemis esineb ka vigu, kui rakendatakse Euroopa vahistamismäärdust ja ta viitas siin kahe isiku juhtumile. aga ma pean ütlema, seda on veel vähe öeldud, Euroopa vahistamismäärus on tegelikult õigussüsteemi räige ärakasutamine, see on lihtsalt puht formaalne. Ühendkuningriigi kohtud ei saa enam kaitsta nagu kord ja kohus Briti kodanikke, kui neid ebaõiglaselt vanglasse heidetakse ja antakse välja mõnele välisriigile. ja Äh, Andrew Simio operatsiooni juhtumi puhul oli niimoodi, et kaks äh, kõrget advokaati ei suutnud ära hoida selle isiku väljaandmist, ometi oli kõigile kohtus selge, et tõendmaterjali üldse tema vastu ei olnud või oli see lausa politsei poolt fabritseeritud. aga selles see asi ongi, kohul, kohtul ei lubata tõendmaterjali läbi vaadata, neil ei ole sellist õigust nüüd liberaaldemokraadid võivad nüüd krokodillipisaraid äh, tagantjärele valada, aga äh, kogu see inimlik äh, õnnetus, mida inimesed on pidanud taluma, on ju nende vastutusel. härra Nikolau, üks minut. suur tänu, proua president suurima heameelega kiitsime me heaks Stockholmi programmi. solidaarsus, ränne, kõik see on väga hea, aga me peame tegelema ka ebaseadusliku rändega. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on komisjonil kavatsus midagi ette näha selleks, et paika panna äh, Äh, varjupaigaga seonduvad mehhanismid selleks, et liikmesriigid teeksid omavahel tõhusamat koostööd, selleks, et äh, varjupaigataotlejate äh, vastuvõtt oleks paremini jaotatud. me oleme näinud, milline on olukord Maltal ma ei tea täpselt, kuhu me liigume, kas te olete ette näinud ka mingisuguse mehhanismi, mis võimaldaks juba liikmesriikide territooriumidel asuvate põgenike ümberasustamist. tänan kolleeg Makovei viimaseks sõnavõtuks, üks minut, palun. ma tahaksin viidata mehhanismile, millega mõõdetakse korruptsiooni liikmesriikides, sellele viidatakse ka tegevuskavas. meil on Stockholmi programmi äh, nõukogu otsus, kus sellele viidatakse ja nüüd on ka komisjoni tegevuskava, nad kõik räägivad korruptsioonivastase võitluse mõõtmisest ähm, ja liikmesriikides, seega on meil vaja liikmesriikide tugevat poliitilist tahet selleks, et selline mehhanism sisse seada. ma ütlen seda oludes, kus me teame, et mitte kõikides liikmesriikides ei ole ähm, need jõupingutused just eriti piisavad olnud ja teiseks, mis puudutab tähtaega tegevuskavas, on aasta kaks tuhat üksteist, mis puudutab äh, Euroopa Liidu äh, mehhanismi. mina paluksin seda teha enne aastat kaks tuhat kümme, see vastaks paremini äh, liikmesriikide ja Euroopa Liidu vajadusele võiste, võidelda korruptsiooniga, sest korruptsioon on ka üks majanduskriisi põhjuseid ja seetõttu on vajalik see peatada aitäh, nüüd riigisekretär Lopez Garrido nõukogu nimel, palun. suur tänu, proua president. arutelu Euroopa õiguse, vabaduse ja turvalisuse rajaneva ala osas selles on väga palju tähtsat ja ühest teemast rääkis meie äh, usutil Euroopa kodakondsusest ja me räägime sellest, millest koosneb see kodanikutunne. kahtlemata on see olnud Hispaania kui eesistuja tegevuse üheks põhisuun-, suunaks, üheks põhisuunaks mis on koos Lissaboni leppega veel aktuaalsemaks muutunud. proua Sargentini esitas konkreetsed küsimused nõukogule ja ta küsis meie käest, et mis on nüüd Hispaania eesistumise ajal ära tehtud. ja milliste algatustega on välja tuldud ja milline töö on praegu käimas. ma tänan teda nende konkreetsete küsimuste eest ja ma üritaksin struktureerida oma vastust äh, keskendudes mõningatele punktidele, mis nii või teisiti puudutavad Euroopa kodanikutunnet, õigused, julgeolek, turvalisus, et kodaniku, Euroopa kodaniku staatus kahekümne esimesel sajandil. mis puudutab vabadusi, siis selles osas me rääk-, rääkisime juba Euroopa Inimõiguste konventsiooniga ühinemisest, selles osas oli terve pikk arutelu äh, mis puudutab vabadusi ja õigusi, siis selles osas peab mainima ka direktiivi, mis puudutab õigusi kriminaalmenetluse raames ja proua Sargentini rääkis ka diskrimineerimisvastasest direktiivist. ja selles osas me loodame, et Euroopa Komisjon tuleb omapoolse, omapoolse üldise ettepanekuga välja diskrimineerimisvastane direktiiv on muidugi väga tähtis ja nõukogu eesistuja kindlasti ja muidugi toetab seda ja seega me ootame komisjonipoolset ettepanekut. mis puudutab ohvrite õigusi, siis eesistuja jaoks on see olnud prioriteediks väg-, seksistliku vägivalla ohvrid, direktiiv inimkaubanduse vastu võitlemisest seksuaalse kuritervitamise vastane direktiiv, me ootame ühisseisukohta juunikuus, nii et me töötame õigusloomelise algatuse kallal selleks, et võidelda vägivalla vastu, sellise vägivalla vastu ja praegu libe ja naiste õiguste komisjonis me arutame just seda, kuidas võidelda seksistliku vägivalla vastu äh, millega seoses on Euroopa ühiskonnas kõige rohkem ohvreid. meil on olemas seirekeskus, mis tegeleb seda liiki vägivallaga. mis puudutab sisejulgeolekut, siis selles osas strateegia võeti vastu märtsikuus ja kiideti heaks sisejulgeolekukomitee loomine äh, läbirääkimisel on kokkulepped Ühendriikidega, Toledo avaldus, SWIFT, mida parlament väga hästi teab ja väga tähtis on see, et me saaksime mandaadi ja saaksime selle kokkuleppe Ühendriikidega sõlmida. edasi teeme me tihedat koostööd Ühendriikidega andmekaitse ja terrorismivastase võitluse osas. mis puudutab kodanikukaitset, siis on Rooma kolm siis abielu osas kehtivad õigusaktid äh, seoses rändega, need on need teemad, mida mainiti siin väga mitmeid kordi. selles osas peame me ütlema, et Hispaania eesistujana peab läbi viima koos komisjoniga Euroopa rände- ja varjupaigapakti esimese hindamise ja sama ajal, samal ajal ikka koostöös komisjoniga oleme me alustanud programmiga, mis puudutab saatjat võtta alaealisi ja nende tagasisaatmist. mis puudutab ähm, varjupaigaõigust, siis siin on Frontexi pro-, programmid ja meil on äh, äh, pagulaste äh, programm, nende ümberasustamise programm, meil on ka Euroopa pagulasfond mis peaks olema valmis aastaks kaks tuhat üksteist ja selle kohta on ka Euroopa Parlamenti härra Tavarese raport, millega ka kiidetakse selle fondi loomine heaks ja on veel teisigi algatusi rändevaldkonnas ja öö, küsimus, mis seondub Euroopa prokuröriga ja Lissaboni leppega volinik Reding rääkis sellest. see oleks, oleks väga huvitav, kui me saaksime algatada äh, arutelu sellel teemal. Äh, meil on vaja astuda järgmisesse etappi selleks, et oleks meil võimalik tegutseda ka piiriüleste kuritegude puhul. ja selles osas on ka Hispaania eesistujana üritanud arutelusid edasi viia. Need on mõningad konkreetsed aspektid, millega me oleme alustanud oma eesistumise ajal ja teinud seda koostöös nii Euroopa Komisjoni kui parlamendiga esmatähtis on see, et me oleksime usaldusväärsed, usaldusväärsed, kui me soovime luua vaba ja oma kodanike kaitsva Euroopa eesistujate trio töötab selle kallal. nii et Hispaania oma eesistujana koostöös Ungari ja Belgiaga ja muidugi me arvestame ka Euroopa Parlamendi poolse koostööga. suur tänu, proua president! suur tänu ja nüüd proua Reding, palun! Yes, everybody! jah, kõik räägivad Stockholmi programmist kas see on jõulupuu, millel on palju-palju-palju soove? ma tahaksin, et inimesed räägiksid reaalsusest. kuidas nende soovidega seal jõulupuul ümber käidi enne Lissaboni lepet? kinniste uste taga Nende arutelude juures ei võetud eriti arvesse seda, mida kodanikud tahavad, ootavad, vajavad. kolmanda samba raames, kus siseministrid ei küsinud ei Euroopa Parlamendi ega komisjoni nõu, mille raames ei olnud Euroopa Kohtul mingisuguseid õigusi, nii et see oli meie lähtepunkt see oli täiesti võimatu olukord. kus vastu võetud minimaalsed otsused isegi ei jõudnud rakendamiseni riikides, kus kodanikel ei olnud vahendeid selleks, et pöörduda kohtute poole ja protesteerida ja kaitsta oma õigusi. Õnneks meil on nüüd Lissaboni lepe ja kolmandat sammast enam ei ole. on komisjoni eelnõud, kaasotsustus, rakendamine liikmesriikide tasandil, Euroopa Kohtu kontrolli õigus. aga see tähendab ka seda, et asju ei ole enam võimalik teha ühe sõrmenipsuga. Need normid ja eelnõud peavad liikuma mööda tavapärast rada, mille kohaselt teie parlamendiliikmetena olete palunud äh, komisjonil oma tööd korraldada. kõigepealt põhjalik analüüs, mis on tehtav, mis on mõistlik, millel on lisandväärtus. teiseks, avalikud konsultatsioonid selleks, et olla kindel, kas äh, tsiviilühiskond, kodanikuühiskond, ettevõtted, liikmesriigid, riikide parlamendid, millel nüüd on ka oma roll kõikide nende küsimuste juures ja kes kontrollivad lähimuspõhimõtte järgimist, kas nemad on kõik äh, meie ettepanekutega nõus? seejärel mõjuhinnang, et vaadata, kas me oleme valinud õige tee ja alles siis komisjoni lõplik ettepanek. kui te tahate, et komisjon jätkaks oma tööd nii, nagu viimastel aastatel on tehtud, siis palun ainult öelge, ma võin teile uue eelnõu tuua igal nädalal ja ma ütlen teile kohe, mis nendega juhtub. riikide parlamendid blokeerivad nad kohe ära ja neil on täielik õigus seda teha, sellepärast et meie peame äh, tegutsema tõsiseltvõetavalt, tõsiseltvõetavate ettepanekutega, mis oleks õiguslikus mõttes tugevatel jalgadel, mis oleksid tugevad ja tehtavad ja rakendatavad. ma ei tahaks, et meie esimene ettepanek, mis me majast välja laseme, saaks vaidlustatud nii Euroopa Kohtus kui ka Strasbourgi kohtus ma tahaksin juhtida meid kõiki selles suunas, kus kodanikud mõistaksid, et meie tegevuse lisandväärtus tähendab neile praktilist kasu. jah, ma olen olnud selle parlamendi ees äh, naiste õiguste eest vastutava äh, volinikuna rääkimas sellest, mida teha, et anda meie liikmesriikide naistele eelkõige õiguskindlus selles osas, et kui neil on probleem, siis nad tõesti saavad oma õigusi kaitsta. mitte lihtsalt lootust, et nad võiksid proovida oma õigusi kaitsta, aga see, kui see praktikas ei õnnestu. meil on sadu meetmeid, mis tuleb lisboniseerida mis tuleb sealt tagatoast välja tõsta valguse kätte, mis äh, tuleb kohandada tegelike õiguspõhimõtetega. meil on sadu näiteid, mis ei tööta, vahistamismäär meid, proua Ladford viitas just sellele, loomulikult liikmesriigid ei rakenda seda. sellepärast see konstruktsioon, mis põhineb vastastikusel tunnustamisel ja vastastikusel usaldusel, seda süsteemi ei ole veel ehitatud. kõike seda ei saa teha, kui vastastikust usaldust ei ole. mul on kahju, aga ma ei saa oma käskkirjaga kohtunike pähe vastastikust usaldust istutada kogu Euroopas. seda vastastikust usaldust tuleb ehitada õigusaktidega ja meetmetega, mis kaitsevad meie kodanike õigusi kõigis liikmesriikides. ja seda nii, et kohtunikud ka kohaldaksid neid norme, mis me vastu võtame jah, me oleme siia heitnud kiire pilgu, kolleeg ei ole enam saalis, kes selle kohta küsis, aga tegevuskava naistevastase vägivallaga võitlemiseks aastaks kaks tuhat üksteist peaks meil olema põhjalik tekst kõikide kannatanute õiguste osas. minu jaoks ei ole erinevaid kategooriaid ohvreid või kannatanuid, kõik on ühesugused kannatanud. me töötame ka andmekaitse, isikuandmete kaitse valdkonnaga, teie parlamendina olete siin öelnud selge ei sellele metoodikale, mis kehtis Lissaboni eelsel ajal, me ei saa jätkata samamoodi. ja jah, härra komisjoni esimees, te teate, et teie komisjon ja teised komisjonid on täielikult kaasatud sellesse, mida me teeme ja kuidas me teeme ja meil on väga palju ära teha. väga tehnilised küsimused, millel on väga oluline mõju meie ühiskondadele. me peame midagi ära tegema veel, me peame selgitama kodanikele seda, mida me teeme, sellepärast et see on ka osa meie tööst ja üldse mitte kõige lihtsam osa jah, me peame võtma meetmeid näiteks ebaseadusliku rände piiramiseks ja varjupaiga küsimuste lahendamiseks. jah, minu kolleeg Cecilia Malmströmil on väga konkreetsed ettepanekud piirikontrollide, ebaseadusliku rände piiramise, varjupaiga küsimuste äh, Äh, osas. jah, oleks hea, kui parlament ja nõukogu saaks kohe äh, vastu võtta vastavad eelnõud. ühine taasasustamisprogramm, äh, vastastikune tunnustamine, värske tegevuskava, mis puudutab saatmata äh, alaealisi väga,. väga-väga palju õigusakte on praegu menetluses ja küsimus ei ole selles, kes teeb mida. sest on teatud asju, mida lihtsalt ei saa teha, ma toon teile näite. Te palute diskrimineerimise vastase või võistluse direktiivi. mul on kahju öelda, aga see on teema, mille peab lahendama ühehäälselt ja nõukogus on see blokeeritud komisjon, mitte mina, aga minu eelkäija, on diskrimineerimise vastase direktiivi lauale pannud, aga ühehäälsust nõukogus ei ole, nii et rääkige palun nõukoguga. samasoolised partnerid, te teate väga hästi, et lähimuspõhimõtte alusel on liikmesriikide pädevuses reguleerida samasoolisi partnerlusi Euroopa Liit tuleb sisse selle koha peal, kus äh, toimub samasooliste äh, partnerite küsimuste lahendamine piiriüleselt, aga mina ei saa Itaalia, Prantsusmaa, Kreeka või Luksemburgi tööd ära teha, seda peavad tegema need liikmesriigid ise. mina saan jälgida seda, et diskrimineerimist ei toimuks, kui need inimesed äh, kasutavad oma piiriülese liikumise õigust ja see on see, mida meie ka teeme. me oleme juba selle tööga alustanud. me alu-, oleme alustanud selle tööga, et liikuvuse, kodanike õiguste, õigussüsteemide vahelise koostöö nii-öelda piiride kaotamise osas, mis ka siseturul veel eksisteerivad, kahjuks ma pean ütlema, et see ei ole ühisturg, kui asjasse puutuvad kodanikud. ja sellepärast mul oli väga hea meel lugeda Maarja Monti raportit, sellepärast et selles raportis on paljudes kohtades selgelt öeldud, mis suunas me peame tegutsema ja on veel üks raport, mille on teinud üks teie liikmetest ja seal on välja toodud kõik kodanike vaba liikumise aspektid ja kõik probleemid, mis tuleb ära lahendada. mina teeksin ettepaneku võtta need probleemid ükshaaval ette ja lahendada need ükshaaval ära. tihedas koostöös kui ma panen ettepanekud lauale, siis ähm, teil saab olema nii palju tööd, et te peate hakkama seda tööd öösel tegema, ma ei tea, kas see tööõigusega on kooskõlas, aga mina ei kavatse igal juhul teie äh, inimõigustega siin parlamendis arvestada, me peame tegema väga palju tööd, et kõik need probleemid ära lahendada, mul on vaja teie abi, olla teie konstruktiivset abi, äh, ma tean, et ma saan selle, aga palun tegutseme element haaval, üks element äh, nädalas, kõik need ettepanekud saavad olema teie laual, ma tulen teie komisjonidesse nii tihedalt, kui te öö, äh, kutsute ja me arutame seda element elemendi haaval ja viie aastaga teie abiga oleme me selle mandri saatust muutnud la discussione è chiusa. ma tänan, sellega me oleme selle mõttevahetuse lõpetanud.